ja nüüd läheme me esimese päevakorrapunkti juurde pärastlõunal. see on Euroopa Parlamendi presidendi avaldus majanduskriisi käsitlevate Euroopa Ülemkogu läbirääkimiste hetkeseisu kohta. lugupeetud kolleegid, mul on rõõm teiega kõnelda, kuigi saal on veel tühi eks meil kõigil ole sellega kogemust ma olen rääkinud mõlema äh, presidendiga ehk siis äh, kõrgetasemelise esindaja ja presidendi härra Barroso ja härra Van Rompuyga ning äh, ma informeerin neid kindlasti sellest, milline on meie tänase debati lõpptulemus. pühapäeval Euroopa Ülemkogu avakõnes ütlesin ma, et meil on vaja sellist äh, põhjalikku otsuste paketti, mis tõesti aitab äh, Eurotsooni kriisi lahendada ning äh, ma ütlesin, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegema koostööd. ma tuletasin Euroopa Ülemkogule meelde, et meie Euroopa Parlamendis oleme ka Eurotsooni riikide Euroopa Parlament ning sellepärast tervitangi ma seda, et äh, homme toimub Euroopa Ülemkogu, jätkub Euroopa Ülemkogu, et see toimus pühapäeval ja et meie saame vahepeal vaadata, millised on äh, lühikese perspektiivi, keskpika ja pika perspektiivi otsused. millised on võimalused? praegu on äh, kolme lahtist küsimust. kõigepealt võlariikide võlakoorma vähendamine, me peame otsustama äh, kuidas ja millisel viisil on kaasatud erainvestorid, siis äh, vabatahtlik äh, ümberajastamine. teiseks äh, räägiti Euroopa pankadest, Ecofini kakskümmend seitse liiget tegid väga tähtsaid otsuseid näiteks kapitali adekvaatsuse kohta, mis tõuseb üheksa protsendini ning räägiti ka sellest, kuidas turud peaksid raha leidma, eh, mida teevad liikmesriigid eh, ja see, tuleb veel otsustada, mida teeb EFSF, Euroopa finantsstabiilsuse eh, vahend. ning Euroopa Parlament peab samuti vastu võtma oma otsused ning kolmandaks, kuidas aidata neid majandusi, mis praegu on hädas Euroopa Ülemkogu otsustab homme, kuidas tugevdada EFSF-i äh, rolli ning äh, kuidas anda kindlustusmehhanismidele vajalik finantsvõimendus. olemas on äh, kaks ähm, toimivat või toimimiskõlbulikku ettepanekut, üks neist on luua eriotstarbeline finantsvahend ning teine luua eraldi ähm, fond milles aitab siis kaasa valuutafond, rahvusvaheline valuutafond. me oleme rääkinud äh, ka palju ka kuuikpaketist, kuuest äh, õigusaktist, Euroopa poolaastast, Euroopa pluss paketist, kõikidest nendest meetmetest, mis on ette nähtud majanduskasvu hoogustamisest, hoogustamiseks. me oleme rääkinud äh, ka pädevustest, mis küll võivad olla tehniliselt liikmesriikide omad, kuid enamik liikmesriike nõustub sellest hoolimata, et Euroopa Liit peab aitama neid pädevusi paremini koordineerida. kuidas me seda teeme? kuidas me saame kõik need teemad tuua valitsustevahelise konverentsi alt ühenduse meetodi alla? on selge, et lühiajalised ja keskpika perspektiivi otsus, otsused peavad olema sellised, milles räägivad kaasa ka Euroopa Liidu institutsioonid pikemas perspektiivis tuleb aga rääkida kindlasti ka võimalikest aluslepingu muudatustest. see tähendab, et tuleb endalt küsida, millised need muudatused siis olla võiksid või olema peaksid ja kas me oleme nõus üldse aktsepteerima mingisuguseid muudatusi. pikas perspektiivis on tarvis teha asjakohaseid järeldusi, on tarvis mõelda, mida kriis meil õpetas ja mis saab Euroopast tulevikus. kui me tahame äh, et Euroopat võetaks maailma areenil tõsiselt, siis tuleb meil midagi ette võtta ning äh, käesolev kriis annab meile selleks ka võimaluse. põhiliselt äh, peame järeldama aga seda, et me ei saa endale lubada sellist ühtsust, mis tegel-, tegelikkuses on äh, killustatud. teoreetiliselt saavad kõik sellest aru kuid äh, praktikas on nii, et äh, räägime küll Euroopa Liidust, aga iga liikmesriik ajab ennekõike oma poliitikat. rahvusriik arutab omi asju ja Euroopa Liit on äh, justkui kuskil kaugemal, see on meile nõrkuseks. ning töötab vastu ühise Euroopa ülesele huvile. Euroopa peab olema kaasaegne ja ühendatud Euroopa ei ole ju lihtsalt ühisturg. see on äh, sidus äh, poliitiline konstruktsioon. ning Euroopa ei taha mitte ainult äh, kriisist üle saada, vaid tahab olla endiselt arvestatav tegija ka globaalsel areenil. suur aitäh teile tähelepanu eest! Uh, okay.. To... nüüd kuulame me ära poliitiliste fraktsioonide avaldused. proua Corin Varsman Kool äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel, teil on sõna. ja tänku veel, äh, voorzitter. Moet er op dit moment een debat plaats-? suur tänu, härra president. praegusel hetkel Strasbourgis parlamendis toimub arutelu, kas me peame arutama seda asja just praegu, kui Van Rompuy ja Barroso on Brüsselis ja annavad endast kõik selleks, et homme oleks võimalik vastu võtta otsuseid, millega Euroopa kriisist välja aidata pühapäeval otsustati, et mitte mingit informatsiooni ei anta ja alles pärast homset ülemkogu kohtumist hakatakse meile teada andma otsustest, nii et millest me tänasel arutelul üldse lähtume? kas äh, kuulujuttudest, äh, mida avaldati ajalehtedes? härra president, me võtame sellest äh, arutelust osa sellepärast, et me muretseme, kodanikud on mures, nad ei tea, mis toimub. kriis süveneb üha rohkem, majanduslikud väljavaated halvenevad kodanike töökohad, pensionid, palgad, sotsiaalsed tagatised on mängus. seepärast tahaksin oma fraktsiooni nimel veel kord valitsusjuhte üles kutsuda võimalikult auahneid eesmärke vastu võtma. me ei soovi mingeid osalisi lahendusi, me soovime korralikku täispaketti, selget lähenemist, millega meil oleks võimalik saavutada usaldusväärsus finantsturgudel ja võidelda rünnakute vastu euro kui ühisraha vastu praegusel hetkel tundub, et me oleme oma võitluses mutta kinni jäänud ja seepärast tuleb meil uuesti taastada usaldus, inimeste usaldus selle vastu, et me oleme võimelised olukorda lahendama. käes on viimane aeg. lahendused ei ole lihtsad võlakriis on liikmesriikide probleem, kuid samal ajal on see ka meie ühine probleem, sest me oleme osa ühisrahast ning ühisraha ja ühised probleemid kohustavad meid ka solidaarselt üheskoos lahendusi otsima probleemidele. Euroopa finantsstabiilsusmeetme tugevdamine, pankade taaskapitaliseerimine on hädavajalik selleks, et lahendada suuri probleeme Kreekas ja lahendada neid jätkusuutlikult. samuti tuleb meil tagada rahu uuesti finantsturgudel. EFSF peab tõesti saama korraliku hoo, me peame ka laenu võimalusi parandama. samal ajal tuleb säilitada Euroopa Keskpanga sõltumatus. kui turud mängivad euroga, siis peab meil olema võimalus äh, vastulöök anda. meil tuleb tagada stabiilsus härra president, olukord on väga tõsine, liikmesriigid ja pangad võitlevad suurte likviidsusprobleemidega, seepärast tuleb neid toetada. nakkumisoht on väga suur, seepärast äh, tuleb midagi ette võtta, me näeme, kuidas äh, kõik üksteise järel nakatuvad me räägime siin oma tööturgudest, pankadest, liikmesriikidest meil tuleb äh, aidata pankasid, kuid meil tuleb neile siiski toonitada, et äh, neil on oma vastutus. ka taaskapitaliseerimine ei tohiks olla auhinnaks vastutustundetu poliitika eest. me peame välja töötama plaani, kus on selgelt välja toodud pankade vastutus ja pangad peavad nüüd uuesti terveks saama. ei saa leppida sellega, et pankasid päästetakse maksumaksjate raha eest. seetõttu tuleb meil selles kojas väga kiiresti tegutseda, reguleerimaks äh, finantsturgusid. ettepanekud, mis on praegusel hetkel tehtud, äh, tagatiste süsteem, omakapitali suurendamine, äh, tasakaalus maksude süsteem ja korralik kriisimehhanism Need on lahendused, mis tuleb nüüd lõpuks ka ellu viia. meil on väga hea meel, et äh, majandust puudutav kuuikpakett võimalikult kiiresti rakendatakse ja ka valitsusjuhid peavad koduriikides hoolitsema selle eest, et see pakett ja selle meetmed ka tõesti rakenduvad see kehtib eriti just euroala riikide kohta ja tähtis on, et juba homme ülemkogul need tähtsad sammud ette võetakse. euro pluss pakett tuleb vastu võtta ning ettepanekud, mida komisjon on lubanud teha, näitavad tegelikult, et on võimalik liikmesriikide eelarve koostamisse sekkuda. see on hädavajalik samm. meil on vaja arutelusid pidada ka veel suurima, veelgi suurema majandusliku lõimimise üle Euroopa Liidus ja eriti just ühisturul. ka lepingute muutmine peaks olema arutelude keskmes. tähtis on, et me peame neid arutelusid nii, et kodanikud nendest ka aru saavad, sest kodanike toetus Euroopa projekti jaoks on äärmiselt tähtis. suur tänu ja järgmisena sotsiaalfraktsioonide nimel härra Martin Schulz. suur tänu, härra president me kuulasime ära teie avalduse, härra president, ja lubage mul teile öelda, et kolmapäevane ülemkogu kohtumine võib-olla saab tõesti kunagi juurde sildi ajalooline tihti kasutatakse sõna ajalooline liiga tihti ja tema väärtus on vähenenud, kuid homne kohtumine võib tõesti olla ajaloolise tähtsusega. sest küsimus, kuhu Euroopa läheb, kuhu Euroopa suundub, sellele küsimusele antakse võib-olla homme vastus. ma olen ju tihti kritiseerinud seda, et Euroopas on kolm erinevat osa. Saksa-Prantsuse direktoorium, ülejäänud euroala riigid ja siis ülejäänud Euroopa Liit, kus on eristaatus Ühendkuningriigil selline lähenemine, Euroopa killustamine erinevatesse väikestesse gruppidesse on üks suuremaid ohtusid, sellega lõhutakse ära ühenduse meetod ja see toob endaga kaasa olukorra, kus äh, erinevate üksikute osapoolte, eriti just euroala erinevate osapoolte sõltuvus oma koduriigi sisepoliitilisest olukorrast läheb nii õudseks, et igaüks, kes laua taga istub, mõtleb ainult oma koduriigi olukorrale, selle asemel, et üles näidata ühenduse vaimu ja silme ette manada ühised eesmärgid seda nägin ma Slovakkias, seda on hästi näha Saksamaal seda on näha pea kõikides liikmesriikides, sellepärast et ülemkogul ja tegelikult ka seitsmeteistkümne euroala kohtumisel on vaja otsus vastu võtta ühehäälselt ja öeldakse, et me teeme kõige tugevama valuuta hoolimata liikmesriikide sisepoliitilistest mängudest selline käitumine tuleb lõpetada ja seepärast on meil tulevikuks vaja ühiseid institutsioone, mille ülesandeks on ühenduse poliitikat läbi viia, seda võimalikult efektiivselt, säästlikult ja tõhusalt. meil ei ole vaja veel uusi institutsioone. me oleme väga libedal teel sest maha on mängitud usaldus, turgude usaldus investeeringute jätkusuutlikkusesse Euroopa Liidus ja kodanike usaldus äh, valitsustesse, euroalasse ja Euroopa Liitu üleüldiselt kodanikud ei usu, et me oleme võimelised olukorda haldama ja see usaldus mängiti maha juba poolteist aastat tagasi ülemkogu kohtumisel valitsusjuhid ja riigipead tavaliselt ütlevad, et jah, kuulutame küll välja, aga ei rakenda. võtame tagasi, vaatame uuesti asjad üle, kuulutame uuesti välja ja ei rakenda jälle veel eelmisel nädalavahetusel nägime me, et äh, proua Merkel ja härra Sarkozy tulid kokku ja teadsid pärast, et nüüd on läbimurre saavutatud, oleme kokkuleppel, kuulutasid jälle välja, aga ei rakendanud mitte midagi. veel pühapäeval keset arutelu tulid Merkel ja Sarkozy saalist välja, pidasid maha pressikonverentsi, mille üle? selle üle, mille osas nad veel kokkuleppele pole jõudnud samas on ju kõigile selge, millest siin räägitakse ja seda tuleb siin ka nüüd selgelt välja öelda. siin räägitakse veelgi suuremast võlgade kustutamisest ja see sõltub sellest, ähm, kui palju puudutab see võlgade mahakandmine ja korstnasse kirjutamine Prantsuse pankasid? ja just sellepärast Prantsuse riik teab, et kui võlad kustutatakse, siis tuleb kuidagi need pankade olukorda stabiliseerida praegusel hetkel ei ole võimalik aga Prantsusmaal seda oma eelarvest teha, sellepärast et Prantsusmaa reiting satuks ohu alla. seepärast otsitakse uusi rahastamisvahendeid ja siis üritatakse nüüd lüpsta EFSF-i. seal on see Saksamaa kindlustusmudel ja Prantsuse pankade mudel ja nad ei tea nüüd, millist mudelit valida. nüüd me kuuleme nüüd kogu aeg neid äh, erinevaid vastuolulisi uudiseid. miks neid üldse antakse, selle asemel võiks istuda laua taha, rääkida nii kaua, kuni korstnast tuleb valget suitsu nagu paavsti valimisel ja siis me teame, et on asjad korras ja võimalik on jälle tagasi võita kodanike usaldus nii kodanike kui ka investor, investorite usaldus. ja nüüd võimaliku lepingu muutmise kohta tahan teile öelda, et loen ja kuulen et Euroopa Liidu aluslepingut tuleks muuta ja et välja on töötatud äh, töögrupp äh, eesotsas härra Van Rompuyga, kellel täna oleks olnud suurepärane võimalus, kui ta täna oleks siia tulnud, siis oleks ta saanud kogu Euroopa tähelepanu enda peale. kõik valitsusjuhid lähevad parlamendi ette oma koduriigis aru andma, härra Van Rompuy magas selle võimaluse maha. härra Barroso istub seal ruumis ja ka Jean-Claude Juncker, aga kus on Euroopa Parlament, need, kes soovivad lepingut muuta, nendele ütlen vähemalt meie fraktsiooni nimel. mis on siis tulevikus äh, lepingus kirjas? kui sinna pannakse kirja, et on võimalik riikide eelarvete koostamisse sekkuda, siis ei ole võimalik seda otsust ilma Euroopa Parlamendita vastu võtta. ei saa olla nii, et eurokriisi kasutatakse ära selleks, et äh, seda hiilivat parlamendi maha öö, äh, valimist siin jätkatakse Te võite olla kindlad, et me kavatseme selle vastu võidelda viimse hingetõmbeni. ma loodan, daamid ja härrad, et see otsus, mis homme vastu võetakse, on otsus, mida meil on vaja. sest äh, lõppude lõpuks me ei räägi siin üldse mitte enam sisust, vaid me räägime sellest, et valitsusjuhid ja riigipead peavad näitama, et nad on võimelised lahendama väljakutseid, mis on nende ees. suur tänu ja järgmisena Kiefer Hofstad liberaalide nimel suur tänu, äh, härra president, sissejuhatuseks äh, ütlen äh, seda, millest rääkis ka kolleeg Schulz neljapäeval tegin mina fraktsiooni esimeeste konverentsile ettepaneku kutsuda siia härra Van Rompuy, härra Barroso ja härra Juncker selleks, et rääkida majandusjuhtimisest euroalas. nõukogu on andnud nendele ülesandeks teha detsembri ülemkoguks ettepanekuid ja mina arvan küll, et meil on väga oluline novembrikuus Strasbourgis rääkida siis juba sisuliselt sellest projektist, et asi ei läheks jälle nii, nagu eelmine kord, et lõpus kutsutakse meid kokku ja pannakse fakti ette milleski, milles nõukogu on juba kokku leppinud ja parlamendil ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu jälle selle otsuse üles. ma loodan, et äh, fraktsioonid nüüd seekord neljapäeval, kui ma selle ettepaneku uuesti teen, toetavad mind ja novembris on need inimesed siin parlamendi ees. nüüd aga tulles kolmapäevase tippkohtumise juurde. pärast kahtekümmet kuud kõhklusi äh, ja kõikumisi on mulle jäänud mulje, et seekord on äh, tippkohtumisel osalejad mõistnud, et nad peavad võtma sügavuti minevaid meetmeid. et nendel peab olema globaalne plaan selleks, et tõesti anda stabiilsus äh, euroalale ja mis oleks äh, ka mingisugune teekaart, kuidas see stabiilsus saavutada. mis puudutab selle plaani sisu, härra president, mina arvan, et selle plaani sisu on ju suhteliselt lihtne. Äh, Euroopa Parlamendis on äh, suure häälteenamusega võetud vastu resolutsioon, Äh, seda umbes kümme päeva tagasi, kaheksa päeva tagasi, kus resolu-, kus on kirjas kõik need suured sammud, mis peavad olema sees ka selles äh, stabiilsuse taastamise kavas. mitte midagi ei ole vaja hakata siin leiutama, mitte midagi pole vaja enam läbi rääkida, see resolutsioon selge, konkreetne on vastu võetud, seal on seitse suurt reformi kirjeldatud, ei ole midagi enam rääkida ja meie huvides on nii tänase arutelu jooksul kui ka teie jaoks äh, ilmselt, härra president, ma eeldan vähemalt, et te kolmapäeval olete kohal ja juhatate sisse traditsionaalsel viisil selle üle, tippkohtumise korrake seal seda seitset punkti, mida Euroopa Parlament on oma resolutsioonis nõudnud Äh, stabiilsuse tagamiseks ehk teisisõnu jätkusuutlik lähen-, lahendus Kreekale, äh, pankade rekapitaliseerimise Euroopa plaan, seda sellepärast, et rahvusriigi tasandil ei ole seda võimalik teha, see tuleb teha Euroopa tasandil, kolmandaks tuleb äh, päästefondi toestada ja siis need ülejäänud punktid, mis on meie resolutsioonis kirjas olgem ausad, äh, nende seas on üks punkt, mis on määrava tähtsusega järgmistel päevadel, järgmistel nädalatel me võime kõikidest nendest punktidest rääkida, noh, majandusjuhtimine, äh, majandusvalitsus, me võime rääkida eelarve ja, ja majandusliidust, meil on vaja pankade rekapitaliseerimisest, kõik need punktid on väga olulised, neid tuleb korrata ikka ja jälle, korrata ka kolmapäeval riigi ja valitsusjuhtide ees, aga üks punkt on kõige olulisem, kõik teavad, ehk teisisõnu, kuidas toestada päästefondi, sellest me räägime kolmapäeval, mitte millestki muust. ülejäänu osas ilmselt öeldakse, et on saavutatud edusamme, teeme ja teed sillutatakse detsembri ülemkoguks, aga põhimõtteliselt räägime sellest ühest punktist, kuidas toestada päästefondide, proua äh, Wortmann-Kool rääkis siin bazukast, äh, kas äh, siis antakse see suur hoog sisse asjadele, et asjad hakkavad liikuma või ei anta seda hoopi? see on ju ometigi raske kahurivägi meie plaanis ja see kahurivägi peab olema val-, äh, võitlusvalmis. aga kuulda on, et koridoris juba liigub jällegi see päästeplaani toestamise kava, aga mitte Euroopa koridorides, vaid hoopis äh, nõukogus ja kusagil mujal. aga minul on see juba dokument ees, see ettepanek, mis kolmapäeval tuleb vastuvõtmisele. nimi on siin öö, äh, öö, EFSF-i ähm, laenu äh, suutlikkuse laiendamine ja tingimused, see on selline väike dokument, aga jällegi liikmesriikide tasandil ainult räägitakse sellest asjast kuskil koridorides, nagu ma ütlesin, mitte Euroopa tasandil. ja ma ütlen, kui ma selle dokumendi läbi loen, siis see süsteem on raske, ma pidin selle umbes, ma ei tea, kolm-neli korda läbi lugema, et aru saada Äh, ja küsimus on, kas selline süsteem üldse saab toimida, äh, sellepärast et härra president, see on süsteem, mis annab kahekümneprotsendilised tagatised, sellest juba rääkis ka ajakirjandus, kõikidele võlakirjadele, mille emiteerivad raskustes riigid, olgu see siis Hispaania, Itaalia või mõned teised, antakse siis kahekümneprotsendine tagatis ilma, et kuidagi selle päästevahendi, vahendeid suurendatakse ilma, et oleks mingisugust kokkulepet Keskpanga sekkumise kohta liikmesriikide vahel, ilma et kohe toodaks sisse öö, praktiliselt öö, ühisvõlakirjade turg, mis tehakse selle asemel? liikmesriikide tasandil jällegi tegutsetakse, tagatakse jällegi võlakirjaid ja meie oleme siis Euroopas need, kes neid tagatisi peab andma kahekümne protsendi osatuses. kakskümmend protsenti, ma kõhklen, kas see asi läheb läbi kuuskümmend protsenti siis nagu Kreekale ja loodame siis, et see kahekümne protsendine tagatis, mille me lubame, rahustaks turud äh, maha. mul on tõsiseid kõhklusi, sellepärast et ma ainu, arvan, et ainus ja õige lahendus oleks luua ühisvõlakirjade, eurovõlakirjade turg selleks, et euro päästa. suur tänu! härra Zahradil konservatiivide ja reformistide nimel. suur tänu, härra president! lubage mul võtta siis kokku hetkeolukord ei äh, vaja vist märkimist, et Euroopa on kriisis mul on jäänud mulje, et me elame tegelikult äh, kuskil üheksateistkümnendal sajandil, mitte enam kahekümne esimesel sajandil. see tähendab seda, et me oleme kuskil äh, Euroopas umbes pärast Viini kongressi äh, ja kus on tekkinud siis võimu Äh, ja äh, kus võimud on jagunenud äh, suurteks võimukeskusteks, kus ühenduse tasandil ei tehta mitte midagi. viimase kahe nädala jooksul mulle tundub, juhivad seda näitemängu kaks inimest, üks kantsler ja üks president Äh, ma ei ole föderalist küll, ma ei ole suur äh, Schumanni või Mo-, Monet austaja, aga mulle tundub, et praegune lähenemine ei ole ka väga äh, euroopalik ja härra Schumann ja härra Monet ilmselt ei ole väga rahul taoliste arengutega. jällegi on maksumaksja see, kes peab kinni maksma äh, pankade ja finantsinstitutsioonide mm, vastutustundetu käitumise, kes on justkui kasiinos laua taga mänginud meie rahaga. me peame välja aitama nemad, siis riigid oma äh, kassadest peavad need kinni maksma ja nüüd räägitakse võla euro paniseerimisest nii-öelda selleks, et euro päästmiseks välja päästa Euroopa pangad mulle tundub, et äh, siin kojas väga paljud ei ole mitte kunagi lugenud mitte ühtegi majandusanalüütiku artiklit, sellepärast et nad teaksid siis sellisel juhul, et mitte ühtegi tõsist otsust ilmselt äh, ei ole tulemas äh, kolmapäeval. ja me elame järjest läbi ühte ja sedasama situatsiooni, tõesti, koridorides mingisugused dokumendid liiguvad, aga avalikustatud ei ole nagu midagi ja euro justkui ei olegi ühisvara e, igasuguseid jutte on kuulda olnud, kontrollitud pankrot, e, nii edasi, teiegi, teiegi olete neid jutte kuulnud, aga keegi ei julge nendest e, rääkida avalikult. Äh, homme siis äh, tehakse nii nagu ikka, mugavalt äh, võetakse mingisuguseid otsuseid vastu, kuid need lähevad meile väga kalliks maksma, mitte mingisugust usaldusväärsust turgudel see ei, ei tooda, see ei ole riigimehelik käitumine. sellepärast, et riigimehelik käitumine oleks pakkuda välja julgeid otsuseid, uusi otsuseid, homme vaatame ja näeme, kas Euroopas üldse on riigimehelikke mehi või on meil ainult poliitikud? suur tänu, härra Zahradil ja nüüd Rebecca Harms Roheliste nimel, palun. Um... suur tänu, härra president. viimasest nädalavahetusest olen mina teinud kaks järeldust esiteks meil oli võimalik näha ja ka nõukogul oli võimalik näha tänu Troika aruandele, et kõik, mis Kreeka osas vastu võeti, oli täiesti vale. tehti valesti kõik, mida oli võimalik valesti teha veel juulikuus nõukogu äh, rääkis äh, Kreeka puhul äh, võlgade kustutamisest teatud määral, mis oli liiga madal ja ka EFSF, EFSF-ile välja räägitud rahad olid liiga madalad Kreekalt nõuti ainult kärpimist ja kärpimispoliitika tõi kaasa täpselt selle õudse katastroofi, mida me olime ette ennustanud. Kreeka puhul eh, kriis aina süvenes ja seega süvenes ka Euroopa Liidu kriis. teine järeldus eelmisest nädalavahetusest on see, et Euroopat ei ole võimalik kriisis juhtida kriisikohtumiste kaudu seda näitas ka see edasilükkamine, ehk see, mida on tihti öeldud, et meil on vaja teistsugust majanduslikku juhtimismeedet, stabiliseerivat meedet, pärast seda, kui kolm päeva valitsusjuhid ja riigipead olid äh, ülemkogu kohtumist äh, ette valmistanud kolm päeva väga intensiivset ja tulemust ei olnud, näitas seda väga hästi. me ootame uuelt äh, kohtumiselt uusi paremaid tulemusi ja me loodame, et homme öösel lõpuks otsustatakse loobuda nendest kriisikohtumiste korraldamisest, sest need on liiga aeglased ja neilt ei tule otsuseid, mida meil on vaja. me usume, et et äh, maksude vabandust, äh, võlgade kustutamise puhul protsendimäär peab olema üle viiekümne ja need, kes Kreeka puhul spekuleerisid seda, tegid siiamaani riigi garantiidega, äh, need teevad seda uuesti, kui me jätkame praegust poliitikat. kuid Kreekale tuleb anda veel üks sõnum. Kreeka majandus meie meetmete tõttu kannatas rohkem, kui oleks muidu kannatanud. meil on vaja nüüd Kreeka majanduse üleehituskava ja roheliste arvates äh, peaks äh, seal keskmiseks punktiks olema jätkusuutlikkus, see on kooskõlas ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. meil on vaja tõesti usaldusväärset äh, taastuskava siis nüüd otsus äh, Euroopa finantsstabiliseerimisrahastu kohta. minule see bazooka mõiste küll ei meeldi, kuid EFSF-i osas tuleks otsused vastu võtta nii, et vahendeid on võimalik suurendada. kes räägib siin likviidsusest, see peab hoolitsema ka selle eest, et äh, nüüd see finantstehniline meede, mis ette nähakse, et äh, sellega ei pandaks riigieelarveid olukorda, kus nad ei ole võimelised välja tulema. siis pankade taaskapitaliseerimine. me näeme, et see jällegi toimub liiga aeglase, aeglaselt. vastutuse natsionaliseerimine toob endaga kohe kindlasti kaasa selle, et Tekse panga juhtum ei jää ainsaks ja et sarnaseid juhtumeid tuleb riburada pidi veel tulevikuski me oleme näinud nüüd, kuidas Euroopat ei ole võimalik kriisist välja tuua mulle meeldib see, et me räägiksime põhjalikult äh, lepingu muutmisest, et me kutsuksime kokku konvendi selleks, et kodanikud ka tõesti saaksid aru, mida me muuta tahame ja kuidas. aga mõeldes nüüd sellele, kuidas Euroopa majandus on nagu kaardimajakene kokku kukkunud ja mõeldes, millised suured probleemid meil praegu on, on meil vaja teha üks teine julge samm. me peame ütlema volinikule komisjonis, sellele komisjonile, kes vastutab majanduse ja eelarvest, me peame talle ütlema, et ta peab hakkama nüüd solidaarset poliitikat ajama eelarve kujundamises. ja kes ei julge seda teha, see ei ole piisavalt julge Euroopa Liitu kriisist välja tooma ja minu viimane soov ja toon selle Saksamaa näitel, aga see kehtib kogu Euroopale, kes kardab oma valijaid, sellel ei ole võimalik Euroopat kriisist välja tuua. kui Angela Merkelile tuleb meenutada Helmut Kooli ja Helmut Schmidti sõnu. kui tuleb Guido ähm, Westerwellele, välisministrile, äh, meenutada siin varasemaid poliitikaid, poliitikuid, siis on näha, et äh, asjad on valesti ja üles tuleb näidata julgust, et lõpuks sellest olukorrast välja tuua. kui me seda ei tee, siis võib Euroopa Liit täiesti kokku kutsuda. suur tänu! suur tänu, teile on sinise kaardi küsimus. proua, teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? proua Harms, proua Harms. jah. kolleeg Totnes. aitäh, lugupeetud president. kui ma sain õigesti aru siis viitas proua Haams Kreeka võlgade osalisele kustutamisele. nii ta tõesti ütles. me rääkisime sellest, rääkisime viiekümnest kuni kuuekümnest protsendist, aga mis teie siis arvate? mis te arvate sellest väärtuskärpest? võttes arvesse, kui suur on praegu Kreeka võlg siis võib-olla tuleks väärtuskärbe viieteist miljardi ulatuses, mis tähendaks seda, et Kreeka pangad ja kindlustusfirmad on sellest kõige rohkem mõjutatud. kui minu arvandmed on õiged, siis ma tahaksin, et te mulle selgitasite, mida teie arvate. kas te jääte selle juurde, et tulekski vähendada võlausaldajate nõuete väärtust? jah, ma olen veendunud, et kui vaadata seda Troika aruannet, siis seda tuleb teha ma olen täiesti teadlik sellest, et meil on vaja lahendust ka Kreeka pankade jaoks. ma usun aga, et tegemist on otsusega, mida ei ole võimalik üksi vastu võtta Kreeka taasülesehitamiskava Euroopa Liidu abi toel tuleb vastu võtta ja mul oleks väga hea meel, kui me annaksime euroopaliku signaali euro-, kreeklastele, selleks et kreeklased teaksid, et neil tuleb teistsugune uus Kreeka üles ehitada, et nad ei peaks kaitsma seda vana Kreekat. sellist solidaarset signaali ei ole praegu mitte ükski kriisikohtumine Kreekale saatnud järgmisena Lotar Spiski, palun, vasakpoolsete nimel. härra president, lugupeetud kolleegid, kriisi haldamine on muutunud järjest kaootilisemaks ja läbipaistmatumaks. nõukogu kolme päeva jooksul kuulutab välja mingeid kõrval- ja peakohtumisi, Euroopa Parlament on sellega nõus öö, äh, ja arvab, et võib ka mitu päeva nõukogu järelduste üle aru pidada. tundub, et seda suurt lubatud lahendust ei tule ka seekord. ja seepärast tuleb lihtsalt öelda, et nõukogu ja komisjon jätkavad ikka veel vanamoodi ehk usuvad ja loodavad, loodavad, et varasematest meetmetest piisab, loodab, et investorid rahvusvahelistel finantsturgudel lihtsalt seekord enam ei spekuleeri. kuid miks nad ei peaks enam spekuleerima selle üle, milline riik järgmisena pankrotti läheb? äkki ei peaks siiski Hispaaniat ja Itaaliat üritama spekulantide äh, tulde vallast kuidagi päästa? ainult kui meil on radikaalsed meetmed spekuleerimise ärahoidmiseks, saame me olukorda vahendada. kui neid meetmeid vastu ei võeta, siis lähevad asjad samamoodi edasi ja nõukogu võtab lihtsalt vastu uusi päästepakette, mida rahastavad maksumaksjad finantstehniliste nippidega üritatakse nüüd EFSF-i kokku lepitud summat Äh, suurendada kaheksakümne seitsme miljardi euro võrra. üks Saksamaa majandusteadlasi räägib siin tegelikult massihävitusrelvast. sellepärast, et äh, praegu probleemidega vaelevad riigid äh, vajavad neli miljardit eurot. jah, Kreeka puhul tuleb küll mm, Äh, teatud määral vähemalt äh, võlad kustutada, kuid kuidas seda teha, kust see raha võetakse? meil siiski tuleb vältida seda, et riigid lähevad pankrotti ja eriti kehtib see Kreeka pankade kohta. kas Kreekad pärast kõiki neid äh, järeleandmisi, kas Kreeka kodanikud peavad nüüd veel muretsema ka sellepärast, et nende pangad lähevad pankrotti? meil on pankade päästepaketi asemel hoopis vaja päästepaketti palkadele, pensionitele, inimeste säästudele. meil on vaja Euroopa Liidus äh, avaliku sektori panka, mis annab riikidele vajalikke laene, seda mõistliku intressimääraga ja mis pöörab selja äh, erapankadele, meil on avaliku sektori investeerimisprogramme, tagamaks tööhõive säilimine. suur tänu! ja nüüd äh, Francesco Speroni e FD fraktsiooni nimel. suur tänu, president! ma loodan väga, et äh, see kriis laheneb lõpuks kuidagi aga seni oleme õppinud kriisist seda, et meie lepingus on mitmeid puuduseid. puuduseid on ka euro toimimise mehhanismis, kodanikud ja institutsioonid ei suhtle omavahel sugugi mitte adekvaatselt ning institutsioonid peaksid siinkohal meeles pidama, et nemad esindavad inimesi. tihti juhtub aga nii, et vastu võetakse selliseid otsuseid, mis on väga inimese kauged ja isegi täielikus vastuolus sellega, mida inimesed soovivad. me ei peaks nägema selliseid olukordi, kus inimesed kasutavad ära kriisi ja kus kokkuvõttes võetakse riikidelt suveräänsus. proua Vertmann. jah, suur tänu, härra president, kallid kolleegid ikka veel kriis kestab ja meil ei ole leitud mitte ühtegi lahendust. Münchner Rückversicher und üks Saksamaa kindlustusfirma ütles, et tema on nõus maha äh, kustutama Kreeka võlad, samal ajal aga Euroopa valitsusjuhid ja riigipead pole leidnud mitte ühtegi lahendust, kuidas Kreekat aidata. Euroopa tegelikuks probleemiks on see, et meil ei ole äh, ühist häält poliitilisel juhtimisel. miks nõukogu üldse räägib siin erasektori kaasamisest, kui erasektor ise on juba hakanud tegutsema? see tähendab seda, et poliitilised juhid Euroopa Liidus on reaalsusest maha jäänud pärast äh, Troika aruannet, mis avaldati eelmisel nädalavahetusel, küsitakse juba, kas äh, üldse Kreekale piisab sellest, kui maksud osaliselt kustutatakse. ka see näitab jällegi, et Euroopa poliitikud on jäänud äh, asjade käigust maha. sellepärast minu üleskutse kõigile on, tehkem midagi, tehkem seda kohe, otsustavalt ja ühel häälel. suur tänu! suur tänu! sellega on see arutelu lõpetatud ja järgmine punkt meie päevakorras. järgmine punkt päevakorras on komisjoni aval-.